kindlasti rahul eelarvega, mille komisjon on Ühtekuuluvusfondile välja pakkunud, aga ma arvan, et läbiräägitud tekst nende kahe rapo-, fondi osas on tingimusi arvestades parim võimalik tulemus ja ma palun, et kõik hääletaksid maha igasugused muudatusettepanekud, mis lähevad läbiräägitud teksti vastu. mina raportöörina äh, panin rõhku keskkonnasõbralikkusele ja täna ma ei ole oma uskumusi muutnud, aga Äh, ma ütlen seda, et igasugused äh, katsed takistada investeeringuid, mis muudaksid äh, mõned tegevused nagu kaastootmine ja kohaliku kütmine tõhusamaks, see on ebaratsionaalne. samal ajal kui me toetame gaasitootmist, need äh, üleskutsed on tulnud riikidest, kes äh, said kasu selliste tegevuste toetamisest ja nüüd tahavad, et teised liikmesriigid ei saaks sedasama teha, samal ajal kui nad ise edendavad äh, gaasiinfrastruktuuri nagu Nord Stream kaks. aitäh. ja nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Fitto aitäh, juhataja, ka mina sooviksin äh, tänada raportööri ja kõiki kolleege, kes on teinud suurepärast tööd, äh, töötades komisjonis äh, selle olulise tekstiga. paar märkust. kõigepealt olen nõus kriitikaga, mida on väljendanud kõik kolleegid ja mis puudutavad kärpeid ja see ei too endaga kaasa olukorda, mida me lootsime saavutada. ja nüüd äh, kolm sisulist märkust. kõigepealt äh, tegevuse kiiruse küsimus. Äh, selle vastuvõtmise eesmärgiks on tagada, et me saame aastast kaks tuhat kakskümmend üks kohe hakata vahendeid suunama. teiseks, see määrus äh, peab hakkama saama nende viivitustega, mis meil varem oli seoses kulutuste lubamisega, me peame vältima seda, et need äh, venitamised ei saaks kuidagi ohtlikuks erinevate regioonide haldamisele ja kolmas märkus on seotud paindlikkusega, nii et oleks võimalik paremini neid vahendeid kasutada riiklikul tasandil. aitäh. aitäh ja nüüd äh, ALDE nimel proua Mihhailova aitäh, juhataja, proua volinik, kallid kolleegid. kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri ja kõiki regikomisjoni kolleege selle professionaalselt koostatud raporti eest, mis puudutab määruse eelnõud ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi kohta. Euroopa Komisjoni ettepanek, mille alusel me töötasime, esitab selgelt sellist positsiooni, mis toetab suuremat tõhusust, suuremat paindlikkust ja ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi lihtsustamist. äärmiselt oluline oli, et see sõnum säiliks ka raportis, mis Regionaalarengu Komisjonis vastu võeti. tahaksin rõhutada mitmeid positiivseid raporti elemente. esiteks Euroopa Fondi suurem ja kasvav panus kliimamuutuste eesmärkide täitmisse, kolmkümmend viis ja nelikümmend protsenti Ühtekuuluvusfondist vastavalt. mis puudutab eh, linna arenguid, eh, siis eh, regikomisjoni ettepanek oli kümme protsenti. eesmärgiks oli muuta ühtekuuluvuspoliitika linnadimensioon intensiivsemaks ja eesmärgiks oli saavutada meie eesmärgid siin. mõned võtmeelemendid äh, reformitud ühtekuuluvuspoliitikas, äh, arvestades, kuidas on seotud teiste ühenduse poliitikatega, me toetame temaatilist kontsentreeritust, mis põhineb äh, SKT paindlikkusel ja, ja regioonide kohanemisvõimel. teine eesmärk on seotud madalama süsinikuga Euroopale, eesmärgiks on välja arvata äh, mis puudutab investeeringute väljaarvamist, siis ütleksin, et meil on vaja tasakaalustatud lähenemist saavutatavate eesmärkide ja väljaarvamiskriteeriumite vahel. suur aitäh. ja nüüd äh, roheliste nimel härra Davor Škrlets. aitäh. härra juhataja, proua volinik. ilmselt me kõik oleme siin nõus, et äh, ühtekuuluvusfond ja ERDF on äärmiselt olulised liikmesriikide jaoks selleks, et nad äh, saavutaksid edusamme nendes regioonides, kus on teatud mahajäämus nii et nad jõuaksid lähemale arenenud riikidele ja peame kasutama raha selleks, et investeerida meie ühistesse väärtustesse eelkõige. aga varireportöörina pean ütlema, et olen üsna pettunud meie töö tulemustes selle kaustaga, sest et see jääb äh, madalamale komisjoni poolt välja pakutud ambitsioonitasemest, sest et me teame, et päris palju raha on kulutatud valedel eesmärkidel investeeringud fossiilkütustesse, gaasiinfrastruktuuri, kõik äh, on, need asjad on sellised, mis ei panusta kuidagi nende poliitikate rakendamisse, milles siin parlament on kokku leppinud, näiteks ringmajandus ja nii edasi. lõpuks hääletame me Energialiidu lõppelemendi küsimuses, aga arvestades seda ettepanekut, siis on võimatu liikmesriikidel tõhusalt kasutada Euroopa fondidest tulevat avalikku raha nende oma arengu silmas pidades, aitäh. suur tänu. ja nüüd äh, äh QNGL-i nimel proua Michals. Frau Kommissarin. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. jaa regionaalarengufondid on jätkuvalt ähm, olulised eelkõige maapiirkondade arenguks ning ähm, on asendamatud, et, ähm, et saavutada parem tasakaal, tasakaal sotsiaalses mõttes erinevate Euroopa piirkondade vahel. ja uus on siin ka see viide rohelise Euroopale, see on väga tervitatav, kuid meil ei ole siin vaja ainult kosmeetilisi muudatusi, vaid oluline on põhimõtteline sotsiaalne ja ökoloogiline ümberkujundamine. üht tuleb selgelt öelda, mõtlemise muutus sotsiaalsemaks, ökoloogilisemaks, ähm, seda ei saa saavutada ilma rahata vähemalt, vähemalt kakskümmend viis protsenti Regionaalarengu Fondi vahenditest tuleks kasutada just nimelt selleks sotsiaalökoloogiliseks ümberkujundamiseks. peale selle on oluline, et äh, investeerida ambitsioonikalt äh, mitte aga näiteks äh, lennujaamadesse äh, või isegi fossiilkütuste kasutamisse. ja samuti on väga oluline, et äh, lõimimisprogrammi koha peal saaksid toimuda ja olla abikõlbulikud olenemata sisserändajate juriidilisest staatusest ning meie vasakpoolsetena ähm, äh, jääme selle juurde, et kõike seda tuleb aktiivselt äh, kujundada. ja järgmisena saab sõna proua Rosa Damato EFTD nimel, palun. suur tänu. tegemist on olulise ettepanekuga meie õigusloomeprotsessis ja me oleme jõudnud esimese lugemise lõppu seoses Euroopa Regionaalarengu Fondi ettepanekuga meil on kaks peamist eesmärki kaasrahastamise määr liikmesriikide jaoks on üks nendest. fossiilkütuste teema on teine tähtis eesmärk. kuidas me saame veenda meie kodanikke selles, et seal oli mõte sees, et olulisel hetkel äh, ei äh, pakume rahastamisvahendeid äh, meie keskkonna kaitseks, kuidas me Greta Thunbergi äh, mittetoetamist õigustame, see on äh, ainus õige kaasrahastamise ja ümberjaotamise vahend üldse. me ei saa äh, sellise algatusega fossiilkütuseid toetada, ma teeksin ettepaneku toetada stabiilsuspakti ning keskkonda tulevikus. kolleeg Stuuber, palun, ENF-i nimel. suur tänu, juhataja piirkondlik areng on äh, ja selle toetamine Regionaalarengu Fondi kaudu on tegelikult üks äh, moodus äh, lihtsalt pakkuda arenguabi ja tulemused on sellel null. nii nagu arenguabi puhulgi, on, ähm, e, ei ole ka siin tegemist sellega, et vahendeid suunatakse, maksuvahendeid suunatakse rikastelt vaestele tegelikult rikkad enam makse ei maksagi tänases maailmas, keskklassilt võetakse raha ja kantakse need vahendid Ida-Euroopa ülirikkuritele, neil on oma töötajate armeed, kes teavad, kuidas meie pottidele kõige paremini ligi pääseda. ja lugupeetud juhataja, maksumaksja on kõige selle ohvriks, nii ma tahaks teada, millal sellele kord küll lõpp tehakse. suur tänu, härra Stugel järgmisena saab sõna. vabandust, härra Stuuger, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? olge lahke. kuulasin väga tähelepanelikult kolleeg Stugeri sõnavõttu, ta rääkis siin sellest, kuidas tegemist on otsekui äh, intsestliku lähenemisega äh, arenguabi on otsekui intsesti tulemus äh, ja ta ei rääkinud sellest kunagi meie arengus, meie, meie arengukomisjonis, kuidas te saate üldse selliseid sõnavõtte pidada, lugege oma dokumendid põhjalikult läbi ja palun no, öelge, mida te mulle vastuseks oskate ütelda. okei okay., tänan scherpe vraag. Ik zal u ook een scherp. suur tänu. üsna labane küsimus, annan teile otsese vastuse, teie kasutate äh, regionaalarengu komisjonis maksumaksjate maha ähm,, lihtsalt kallate selle Ida-Euroopasse ähm,. mina käisin ka seal kohapeal ja et selleks, et näidata Hollandi inimestele, kuhu see raha läheb äh,, plastist äh, kindluste esitamise, ehitamiseks, üheksakümmend miljonit äh, plastlosside ehitamiseks, me isegi hiir ei lähe neid vaatama. Te kasutate maksumaksja maha raha nii, et te peate selle üle häbi tundma. suur tänu ja kolleeg Konstantinos Papadakis fraktsioonilisega kuulu-, fraktsioonilise kuuluvuseta liige palju sõnu, palju kära ei millestki. müüdid äh, sellest, kuidas võidetakse, võideldakse vaesuse vastu ja äh, suurepäraseks näiteks selleks oli Kreeka, kes äh, kapitalistliku kriisi ajal sai palju vahendeid, aga vaesus üha kasvas ning tööpuudus samuti. seda sellepärast, et pärast äh, maksumahinatsioone lähevad vahendid ainult monopolide toetuseks, aga investeeringuid taristusse ning kaitsesse üleujutuste ning maavärinate vastu ei lähe. rohkem vahendeid monopolidele ja manipulatsioonide kaudu vahendid rikastele. nii see ikka käib. inimesed aga näevad ikkagi kõvasti vaeva soovivad reforme, tahavad, et raha läheks äh, rahvale. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, äh, raportöörid. meie jaoks äh, on prioriteediks linnad ja vahendid eraldatakse viie protsendi asemel kümne protsendi ulatuses. meil on kaks koma neli miljardit eurot selleks, et kogukondade ühtekuuluvust külades suurendada. ja kaheksa miljonit inimest koguvad kolivad maapiirkondadest linnadesse, sealhulgas ka noored inimesed ja need noored inimesed, kes on haritud inimesed, ei pöördu kunagi tagasi. nii et äh, me küll soovime arukaid külasid, aga meil on tõesti vaja sellesse panustada Soome ja Rumeenia eesistumise ajal ja paluksin, lugupeetud volinik, et võitleksite selle nimel ning annaksite mulle vastuse, kas Euroopa Regionaalarengu Fondiga kavatsetakse selle äh, selles küsimuses midagi ette võtta. teiseks, Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Ühtekuuluvusfondi ühendamine, see on küll lihtsustamise ettepanek, see on, lihtsustamine iseenesest on väga hea, aga tegelikult mõlema fondi, fondi mõjuvõimet vähendatakse. teadmised on olulised, Horisont Euroopa on oluline, meil on vaja oskuste siiret, meil on vaja os-, eksporti, meil on vaja selliseid põhiküsimusi kogu Euroopa jaoks tagada ja see ei sealhulgas ka Ida-Euroopa jaoks. see on minu viimane kõne siin äh, Hollandi parlamendiliikmena, Euroopa Parlamendi liikmena ja ma sooviksin, et see protokolli kirja läheks, sellepärast et võrdsus Euroopas peab olema võrdsus ka tegudes. suur tänu ja vähemalt pooled meist siin tõenäoliselt räägivad viimast korda siin täiskogu ees, aga sellegipoolest katsuge oma kõneajast kinni pidada. proua Lilja Rodriguez järgmisena. suur tänu, juhataja valimised on tulemas, aga nüüd ei saa ühtekuuluvuspoliitikat hakata süüdistama, süüdistama selles, et ei ole aidatud Kreekat, Portugali ja nii edasi. see oleks ebaaus. see on moraalselt, poliitiliselt, eetiliselt ebaõige. selles raportis näeme, mida, kuidas ühtekuuluvuspoliitika on aidanud ebavõrdsust vähendada, kuidas ta Euroopat on muudetud piirkondadele ning kodanikele lähedasemaks. siin me õpime, millised on olnud selle demograafilised plussid ja kuidas see on mõjutanud äärepoolsemaid alasid Nendele piirkondadele tuleb tuua sisse eritagatised, et nemadki saaksid Euroopa Regionaalarengu Fondist ning Ühtekuuluvusfondist kasu, saaksid neid vahendeid kasutada investeeringuteks ning keskkonnakaitseks. oluline on ka taristurahastuste eest, eest hoolt kanda, sealhulgas ka lennujaamade rahastuste, rahastamise eest temaatiline kontsentratsioon liikmesriikide tasandil on ka küsimus, mis väärib tähelepanu. suur tänu ja proua Toomas Schisch järgmisena suur tänu! piirkondlik areng on oluline valdkond, kus Euroopa Liit toob suurt lisandväärtust, vahendeid suunatakse headesse projektidesse ilma suurte madalama tasandi haldustakistusteta. selliste piirkondade jaoks nagu Horvaatia, minu koduriik, on ühtekuuluvuspoliitika oluline vahend, mis aitab meil arenenumatele liikmesriikidele järele jõuda. me tahame samu standardeid, et meie tööjõud jääks meie enda koduriiki, ilma nendeta ei oleks meil helget tulevikku mina olen Regionaalarengu Komisjoni liige, olen Horvaatiast pärit Euroopa Parlamendi liige, seetõttu toetan ettepanekut eesmärgid täpsemalt määratleda ning äh, püüelda kestlikemate ning keskkonnasõbralikemate lahenduste suunas. oluline on ka ebavajaliku bürokraatia kõrvaldamine kõikidel tasanditel, me peame meie sidusrühmi nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil teavitama, harima ning eraldama vahendid just nimelt nendele, kellele need on mõeldud. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Marge. suur tänu, härra juhataja paljude Euroopa piirkondade jaoks on Euroopa Regionaalfondi vahendid üheks oluliseks äh, eelarveallikaks kärbeste ajastul. vähem arenenud piirkondades on need äh, olulised vahendid, mis aitavad investeeringuid toetada. äärepoolsemate piirkondade jaoks on äh, meie parlamendi seisukoht loobuda Ähm, sellest komisjoni äh, sisse toodud kärbetest ning tuua sisse taas õigused lähtuvalt varasemast programmiperioodist. keskkonnasõbralikud rahastamisvahendid, komisjon teeb ettepaneku ähm, piirduda seitsmekümne protsendiga, meie tahaksime kaheksakümmend viit protsenti ja ma arvan, et pärast seda, kui me võtame vastu uue Euroopa Komisjoni strateegia, ei ole võimalik, et komisjon ei toeta meid meie ettepanekus anda oma abikäsi äärepoolseimatele piirkondadele. suur tänu, hea kolleeg Bogovitš, järgmisena palun. suur tänu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond on need kaks fondi, mis aitavad toetada arengut Euroopas. ja just nimelt sellepärast olen päri, et me ei tohiks mitte mingil juhul nende fondi kasuta-, mis võimalusi piirata, muidu Euroopa eesmärgid jäävad saavutamata, olen nõus kõikide roheliste eesmärkidega, keskkonnasõbralikkusega, kest-, energiatõhususega ja nii edasi, aga olen veen-, ma olen rahul, et minugi muudatusettepanek võetakse vastu <laughs> ja regionaalarengu vahenditest tuleks eraldada vahendeid maapiirkondadele ja arukatele küladele. tõsi on see, et ähm, inimesed põgenevad maapiirkondadest, aga see võimaldab meil, need vahendid võimaldavad meil selliste probleemidega tegeleda, luua uusi töökohti, pakkuda töövõimalusi ka maapiirkondades. see on võimalus toetada kaasaegset põllumajandust detsentraliseeritud töökohad näiteks sotsiaalvaldkonnas Neid võib sama hästi luua kui maapiirkondades kui linnades. detsentraliseeritud energia ja nii edasi on ka võimalused, mida tuleb ära kasutada ning üks osa arukatest küladest. olen veendunud, et detsentraliseerimine on õige tee. suur tänu! ja proua Tšufrida järgmisena, palun. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo di Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond on põhilised vahendid investeerimiseks töökohtadesse, taristusse ja majanduskasvu, et toetada piirkondi. sel aastal oleme tegelenud mitmete Itaalia piirkondadega, nagu näiteks Sitsiilia, kust mina pärit olen, mis, millel ei oleks võimalik areneda ilma Ühtekuuluvusfondi vahenditega. me oleme kõrvaldanud takistusi, lihtsustanud menetlusi ja vähendanud bürokraatiat samuti aga võidelnud selliste kaasrahastamismäärade eest, mis võimaldaksid tagada, et need projektid tõepoolest ka reaalsuseks saavad. meie kohustuseks on tagada, et piirkonnad, liikmesriigid suudaksid tõepoolest seda rahastust kasutada, selleks tuleb vaadata, milline on olukord tegelikkuses koha peal. mõned parameetrid ei võta arvesse teatavaid kohalikke eripärasid, äh, näiteks saare, saarte puhul. ja loomulikult on väga oluline ka avaliku halduse edendamine. see kõik on väga tähtis, et tuua Euroopa kodanikele lähemale. suur tänu, kolleeg Puda, palun. suur tänu. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond seavad oma põhiliseks eesmärgiks majandusliku ja sotsiaalse solidaarsuse tugevdamise ning eh, samuti piirkondade vahelise ebavõrdsuse vähendamine. samas me peaksime olema endaga ausad ja mõistma, et need poliitikad on olnud väga kasulikud nii Ida kui Lääne-Euroopale. praeguses eh, kontekstis on oluline, et eh, investeeringud regionaalarengu fondist viiksid parema võrgustumiseni, kiirete transpordiühenduste väljaarendamisele ning kestliku linnalise äh, Äh, transpordi edendamiseks. Äh, investeeringud, erainvesteeringud on väga olulised, äh, kuid hea, heade partnerlussuhete sõlmimine peaksid olema jätkuvalt prioriteediks. ja oluline on nii kohaliku kui piirkondliku ähm, koostööd tugevdada ka piirkondaüleselt. suur tänu, kolleeg Mons Kurbal! suur tänu, lugupeetud juhataja. liitun nende eelkõnelejatega, kes ülistasid meie raportööri tööd. meie Regionaalarengu Komisjoni tekst on minu meelest asjakohane, sellega aidatakse kaasa sellele, kuidas ühtekuuluvus ning äh, regionaalarengu fondi vahendeid suunatakse rohkem kiirkondadesse ning aidatakse kaasa võrdsuse tagamisele meie piirkondade vahel. temaatiline äh, kontsentratsioon võimaldab meil majanduslikku, sotsiaalset ning territoriaalset ühtekuuluvust edendada just nii, et see tooks kasu meie piirkondadele ja meie kodanikele. mis puudutab Prantsuse ülepoolsemaid piirkondi, siis mul on väga hea meel nende meetmete üle, kes aitavad parandada äh, Äh, ühtekuuluvusfondi vahendite jaotamist, sellepärast et äh, Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfondi vahendid on äh, üheks oluliseks investeeringute toetamise vahendiks selles valdkonnas. kallid kolleegid, meil on hea meel, et me toetame kliima ning keskkonna eesmärke ning loodan, et pöörate tähelepanu meie fraktsiooni muudatusettepanekutele, aitäh! suur tänu ja nüüd Claudia Monteiro de Aguiar, palun! suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, ühtekuuluvusfond ja regionaalarengu fond on äärmiselt olulised ähm, Euroopa Liidu ühteliitmiseks, aga äärmiselt olulised on need ka äärealade jaoks. kahju on sellest, et kohal ei ole volinik Reetsut ega ka seda komisjoni esindajat, kes on vastutav just äärealade eest. Neid teemasid puudutatakse ka antud äh, raportis. Portugali sotsialistlik äh, valitsus ja see parlament ei ole nõus äh, selle kokkuleppega Ühtekuuluvusfondi osas, erinevalt sellest, milles Portugali parlamendis kokku lepiti, tahetakse nüüd ja mis mõjutaks neid piirkondi nagu näiteks Madeira uued vahendid, mis puudutavad liikuvust, transporti, rännet, selle kõige osas on jõutud kompromissile ja ma loodan, et kompromissi öeldakse ka selgelt, et liikmesriigil, sealhulgas Portugalil, on kohustus oma järgmises finantsraamistikus näha ette suurem toetus just neile piirkondadele, mis on kõige äärepoolsemad. suur tänu, kolleeg Pitsula, palun. suur tänu, juhataja. ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt olulise tähtsusega teema äh, solid-, solidaarsuse ja ühtekuuluvuse edendamiseks piirkondades. see on Euroopa Liidu üks põhilisi saavutusi. selles ettepanekus on mitmeid positiivseid sätteid, mis aitavad meil kohaneda tuleviku väljakutsetega fondi vahendite, fondide vahendite kasutamine on muutunud lihtsamaks. kuid see koormus, mis langeb kohalikele omavalitsustele ja piirkondadele, muudab nende jaoks veelgi raskemaks projektitaotluste esitamise. just neil on aga seda raha kõige rohkem vaja, meil on vaja suuremat paindlikkust avalikus halduses, sest et Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi tulevik eh, sõltub meie eelarve tulevikust. Brexit ja mõnede liikmesriikide soovimatus eh, omalt poolt panustada fondisse muutuvad selle keeruliseks. mul on hea meel, et eh, siin on ka äh, muudatuse ettepanek sada seitsekümmend neli arvesse võetud, mis muudab äärepoolsemat äh, piirkondade olukorra lihtsamaks. palun järgmine kolleeg. ja suur tänu. ma arvan, et on tõesti väga kahju see, kuulda kõiki neid lollusi, mida siin on räägitud, kui te teaksite rohkem Regionaalarengu Fondist, teaksite, et see on mõeldud just meil majanduskasvu jaoks, kõigi Euroopa kodanike jaoks. me tahame tugevalt investeerida innovaatilisse, digitaalsesse, rohelisse Euroopasse, sellisesse Euroopasse, kus eh, keskmes inimene teadustöö ja innovatsioon, uued töökohad, võitlus kliimamuutuste vastu on selle keskmes ja just enne Euroopa valimisi on eriti oluline näidata inimestele, kuhu Euroopa vahendid voolavad ning Regionaalfond ja Ühtekuuluvusfond moodustavad veerandi eelarvest, seetõttu on oluline inimestele näidata, et see raha jõuab teieni tagasi, teie piirkonda, teie linna ning äh, no mõistlikke viise, kuidas seda kulutada. meie fraktsioon ei soovi kohalikke lennujaamu edendada, kus mitte keegi enam ei lenda ega ka näiteks fossiilkütuste kasutamist. me soovime sellist fondi, kus tõepoolest seatakse sellised prioriteedid, mis muudavad Euroopa tugevamaks. nii et ta suudab toime tulla tuleviku väljakutsetega. suur tänu! suur tänu ja nüüd Jüratša Garcia Perez, palun. suur tänu, juhataja. poolteist aastat tagasi me arutasime raportit siin kojas ja võtsime selle vastu, mina olin selle raportöör ning teemaks oli, kuidas ühtekuuluvuspoliitika abil saab võidelda demograafiliste probleemidega ning inimeste väljavooluga maapiirkondadest. see on just oluline küsimus, millega peame tegelema. ja täna selle määrusega me tegeleme just selle teemaga, et kuidas me saame nende ilmingutega võidelda vähemalt viis protsenti Euroopa Regionaalarengu Fondist tuleks kulutada neis piirkondades, kus on eriti keerukas looduslikku olukorda, tuleb kasutada eraldi rahalisi vahendeid ka selleks, et võidelda nende demograafiliste probleemidega, mis meil Euroopas on, see on äärmiselt oluline maapiirkondade jaoks. meil on vaja sellist äh, ühtekuuluvuspoliitikat, äh, regionaalpoliitikat, mis annab lootust inimestele, kes praegu kannatavad, äh, niisiis tervitagem seda uut määrust, mis on äärmiselt oluline, et me suudaksime tulevikud väljakutsetega toime tulla. aitäh ja nüüd saame minna vaba mikrofoni juurde. meil on väga vähe aega, sellepärast saame sõna anda kolmele kõnelejale kahest äh, fraktsioonist, kes olid sõna soovinud. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional es un instrumento muy importante, como ya se ha dicho, para Euroopa Regionaalarengu Fond on väga oluline instrument, nagu öeldud, selleks, et edendada sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopas, tahaksin rääkida ühest spetsiifilisest probleemist, eriti Galiitsias. räägin demograafilistest muutustest äh, ja mm, elanikkonna vähendamisest me võtame meetmeid selleks, et edendada sündivust, et meil oleks rohkem lasteaedu. E, aga ma arvan, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tegema rohkemat. demograafilised muutused peab ole, peavad olema asjad, millega me tegeleme nende fondide kasutamisel. on tehtud ka erinevaid muudatusettepanekuid, näiteks artikkel kümme A käsitleb äh, demograafilisi muutusi, et äh, tuleb arvesse võtta elanikkonna vähenemist meie piirkondades. on äh, ka vastavad kavad, mis edendaksid nende piirkondade atraktiivsust investeeringute kaudu ja assotsieerimisleping Euroopa Komisjoniga peaks katma artiklit neli nendest demograafiliste probleemidega piirkondades aitäh ja sõna saab härra Blanco Lopez. aitäh, härra juhataja. kui Euroopa Liidus on üks põhiväärtus, siis tegemist on solidaarsuse, sotsiaalse õiglusega ja sellepärast Euroopa ei saa lubada, et äh, toimuks äh, tagasilangusi poliitikas, mis tagab vajaliku lähenemise mm, piirkondade vahel. ma tervitan neid äh, vananemisi, mis siin teksti, tekstis on, eriti mis puudutab demograafilist arengust, vaja on, et me näeks ette rahalised vahendid elanikkonna vähenemise ja vananemise vastu, see on väga oluline meie mandri elujõulisuse, meie sotsiaalse mudeli elujõulisuse jaoks sotsiaalne ühtekuuluvus on siin mängus ja sellised ettepanekud annavad kuju sotsiaalsele Euroopale, mida meie esindame. territoriaalne ühtekuuluvus on meie jaoks alati väga oluline olnud ja eriti oluline on see minu piirkonna Galiitsia jaoks ja sellepärast on see niivõrd oluline meie, meie no, äh, leping. aitäh ja sõna saab härra Hetman, palun. aitäh ei ole mingit kahtlust selles, et Euroopa Regionaalfond ähm, ja Ühtekuuluvusfond on, kuuluvad kõige olulisemad, olulisemate instrumentide hulka, sest nad tagavad parema majandusliku ja ühiskondliku arengu Euroopas ja võimaldavad vähendada piirkondadevahelisi erinevusi, sellepärast saame neid toetada. see puudutab maapiirkondi ja linnalisi piirkondi, VKE-sid, ehm, kes on majanduse jaoks väga olulised. mul on hea meel, et on õnnestunud välja töötada selline dokument, mis tagab äh, olulised investeeringud ja et meil on investeerimiskriteeriumite roh-, juures rohkem paindlikkust, et liikmesriigid ja piirkonnad saavad paremini otsustada nende vajadustele vastavate investeeringute üle. aitäh! ja järgmisena saab sõna Julie Curtin Darling. aitäh, laupäeval rohkem kui miljon inimest marssisid Londonis ja äh, nõudsid uut hääletust Brexiti küsimuses. minu kodupiirkonnast äh, Kirde-Inglismaalt oli busside kaupa inimesi sinna tulnud, sellepärast et äh, kui Brexit tuleb lähemale, seda vähem atraktiivsem see on, nagu näitab üks uuring. minu piirkond on pikalt saanud abi väga suurtest investeeringutest Euroopa Regionaalarengu Fondist miljard äh, naela äh, aastatel kaks tuhat äh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, väga olulised vahendid, mis on võimaldanud luua töökohti, toetada ja taristut ja kohalikku ettevõtlust ja mõned ütlevad, et tegemist on eelkõige Ühendkuningriigi maksumaksjate rahaga. jah, on küll, aga Euroopa Liit on, äh, va, ja, jagab neid vahendeid vastavalt majanduslikele vajadustele, mitte poliitilistele eelistustele. tegemist on tõesti solidaarsusega ja kui me näeme, et äh, Kirde Inglismaale nähakse äh, ette miljardeid, siis meil on tõesti vaja halastust sellise ähm, Westminsteri poolt, et siin äh, on ette nähtud ka Brexitiga seotud klauslid, aga ärgem kasutagem neid, äh, vaid äh, jäägem, ärgem väljugem Euroopa Liidust. proua Maletitš, palun. aitäh, kolleegid rääkisid pikalt kui oluline on ehm, Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond meie kodanike igapäevaelu jaoks, ma tahaks öelda, et need uued eh, ettepanekud on väga olulised, et võimaldavad toetada taristut, mis on väga oluline liikmesriikides, aga võimaldavad eh, avada uksed ka eh, suurematele investeeringutele territoriaalse arengu vallas ja siin on ka mm, investeeringute miinimum, mis on ette nähtud maaelu arengu jaoks, nii et me tõesti väga toetame seda Euroopa kui me räägime siin nutikatest küladest, kui me räägime sotsiaalsete väljakutsete äh, lahendamisest ja vajadusest, et vaja on äh, kõigile kodanikele tagada võrdsed võimalused, võrdne elustandard, siis me peame seda näitama ka oma eelarve kaudu ja nende instrumentide kaudu, mida me rahastame eelarvest, nii et oluline on, et see uus määrus vastaks meie kodanike vajadustele ja tagaks kõigi liikmesriikide võrdse arengu aitäh, härra Lopes Aguilar, palun. proua volinik Jourova, see parlament teeb oma tööd ja näitab oma võimu ähm, tavapärases õigusloomulises menetluses ka Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi puhul, kus äh, neljandik mitmeaastasest finantsraamistikust aastateks äh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat seitse nähakse äh, selle jaoks ette. Need fondid on väga olulised nende piirkondade jaoks, mis on vähem arenenud, mis on äärepoolseimad, kus on suuremaid probleeme tööpuuduse või transpordiga, äh, üle-euroopaliste võrkudega seotusega, erinevate eesmärkide saavutamise, kliimamuutuste vastase võitlusega, ringmajandusega, ka ka jäätmemajandusega ja sellepärast tahaks öelda, et ei tohi olla mingeid erandeid nende lubaduste puhul, et nende ressurssidega ei tohiks rahastada äh, prügi põletamisjaamu, vaid äh, arvesse tuleb võtta keskkonnanõudeid. aitäh, aeg on nüüd läbi, vabandan nende ees, kes äh, olid sõna soovinud, aga kellel ma sõna ei saanud anda, sest me hääletame kaksteist kolmkümmend ja meil on veel üks äh, teema siin äh, päevakorras. sõna proua volinikule. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, saadikud, me räägime siin täna millestki, mis on väga oluline räägime järgmisest eelarvest, järgmisest ühtekuuluvuspoliitikast, ühtekuuluvusfondist, arengufondist, aga me ei, ei räägi ainult äh, rahast, vaid me räägime poliitikast, mis tugineb solidaarsusele, poliitikast, mis on ette nähtud äh, piirkondade aitamiseks, kus äh, ei ole veel lõpule viidud lähenemist äh, nii et meil on vaja äh, suurendada SKT-d äh, ja tööhõivet ja paljusid muid näitajaid. ja see ei puuduta mitte ainult äh, raha, aga ka raha on oluline, me teame, et järgmisel programmperioodil on vähem raha ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja kui meil on tegemist sellise olukorraga, siis peame mõtlema, et kuidas seda raha paremini investeerida. nii et seda see arutelu siin peamiselt ka käsitles ja me kõik oleme teadlikud sellest, et me tahame rohkemat ära teha vähema rahaga, me peame seda tegema, et meil on see põhimõte väärtus äh, loomine raha eest, et tegemist ei tohi olla lihtsalt raha ärakulutamisega, vaid tegemist peab olema nutikate jätkusuutlike investeeringutega. ja alati on siis äh, tegemist inimestega, kes Ehm, kelle jaoks on olulised äh, töökohad, investeeringud äh, ja see, et keskkond oleks puhas, et äh, õhk oleks puhas, jõed oleks puhtad, et see on väga oluline, see on olnud ähm, ka asi, millega on tegeldatud viimast, eelmiste investeeringute puhul, seda on vaja jätkata ja sellepärast me soovime tõesti paremat äh, väärtust meie vahendite eest, et investeeringud oleks kodanikele kasulikud, me, oluline on see temaatiline kontsentreerumine ja investeeringute äh, parem tegemine ma tänan parlamenti, kes aitasid äh, teha seda tööd ja loodetavasti homseks on siis esimese lugemise tulemused olemas kogu selle paketi osas, seda tasandab teed äh, äh, selleks, et saaks oktoobris jätkata seda seadusloomelist tööd, kui me tahame et me ei jääks hiljaseks, siis ei tohi mitte ainult määrusi sellel aastal vastu tuleta, vaid ka kõik muud dokumendid tuleb ette valmistada ja õigeaegselt vastu võtta. komisjon ei saa nõus olla ettepanekutega, mis ohustavad ühtekuuluvuspoliitika eh, projektide lisandväärtust ja edukust ja viimane märkus, tulles tagasi nutikate linnade või nutikamate külade juurde aastakümneid on olnud ühtekuuluvuspoliitikas aegu, kus on üritatud paremat tasakaalu saavutada maapiirkondade ja linnaliste piirkondade vahel. ja see on asi, mis peaks selgeks jääma ka tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. ühissätete määruses on sisse toodud uus poliitika eesmärk, et Euroopa oleks kodanikele lähemal, edendades jätkusuutlikku ja integreeritud arengut äh, linnalistes maapiirkondades äh, ja et see võimaldaks siis mitme äh, külgset lähenemist, et ette on nähtud strateegiad strateegilise planeerimise vähen-, parendamiseks ja inimeste paremaks kaasamiseks, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik. ja sõna saab raportöör Andrea Katsalino. aitäh, ma loodan, et homme hääletusel saame jõuda konsensusele, seda me siin arutelus nägime, oli ka mõningaid vaidlusaluseid äh, projekte, ettepanekuid, millest äh, siin juttu oli, mille kohta on tehtud muudatusettepanekuid. lõpetuseks tahaks öelda, et mis puudutab temaatilist äh, kontsentratsiooni, siis äh, me olime nõus komisjoni lähenemisega, aga tugevdasime piirkondlikku mõõdet ja seda õigusega, sest muidu ei oleks see olnud piisav ja neile, kes rääkisid keskkonnaküsimustest, ühegi projekt, programmiga ei ole eh, niivõrd palju raha antud eh, selleks, et eh, kogukondade mm, ja piirkondadega tasandil oleks võimalik keskkonnaprobleeme lahendada, neid vahendeid on suurendatud ja määruses on ka paindlikkuse võimalused ette nähtud kaasrahastamise võimaldamiseks, et oleks võimalik vahendeid kasutada paindlikumalt ja et see oleks paremini kooskõlas ühtekuuluvuspoliitikaga. ma arvan, et see on väga hea ja oluline tulemus, nagu siin kõnelejad ka ütlesid, ja meie jaoks on äh, see teema kõige olulisem nende jaoks, kes on kõige rohkem kannatanud, mõtlen siin näiteks äh, demograafilise olukorra halvenemisele ja sellele, et Euroopa on tagandunud mõningatest piirkondadest, kus on vähem võimalusi, aga seal me peamegi rohkem tegutsema, seal on meil vaja e, rohkem ühtekuuluvuspoliitikat selleks, et need kodanikud oleksid meie püüdluste keskmes. Need on need meie väljakutsed, millega me tegeleme ja loodan, et homne hääletus seda suundumust ka kinnitab ja et järgmine parlamendi koosseis jätkab seda tööd, et me saaksime äh, Äh, korraliku äh, teksti järgmise parlamendi koosseisu jaoks ja see oleks tulevase majanduskasvu aluseks Euroopas, aitäh! tänan! raportöörid on teinud äh, väga head tööd, käesolev päevakorrapunkt on läbi, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, ühine arutelu teemal digitaalse sisu üleandmine ja kaupade internetimüük meil on siin äh, proua Evelyn Gebhardi ja Aksel Vossi raport teemal digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud ja samuti kolleeg Pascal Arimoo raport kaupade müügilepingud. esimesena saab äh, sõna proua Gebhard raportöörina, palun. Äh, tänan, juhataja, proua volinik siin äh, parlamendis tuleb ikka ja jälle üllatavat ette ja ka kolleeg Aksel Vossiga koostöös oli meil äh, üllatavaid arengupöördeid. parim argument äh, jääb kehtima ka siis, kui vastaspool on teisele arvamusele enda argumente läbi surub, me saavutasime üheskoos hea tulemuse tarbijate jaoks. siin äh, me räägime sellest, kui tarbijad ei maksa mitte rahaga, vaid äh, andmete esitamisega. tarbija õigus on loomulikult sama, sõltumata sellest, kas äh, laetakse alla või ostetakse arvutimäng äh, või kas äh, seda tehakse otse või näiteks nuti külmkapi kaudu. kõik peab olema koostalitlusvõimeline tarbijal on õigus tarkvara ajakohastamisele, mis äh, toob äh, kaasa arukate toodete pikema kestmisaja. ilma ajakohastamiseta oleksid need äh, tooted väärtusetud ja neid ei saaks kasutada. tarbijatel peab lühikese või pika kasutamisaja jooksul olema võimalik äh, tegutseda nii, et oleks äh, tagatud äh, minimaalsed tähtajad, et oleks ette nähtud teatav garantii tõestamise kohustus kuus kuud kuni aasta, teatud juhtudel ka kaks aastat. me oleme mõlema direktiivi puhul, mis on sellised ähm, sõsardirektiivid äh, saanud äh, koos äh, Aksel Fossi ja Pascal Arimooga parima tulemuse, mis võimalik tarbijate jaoks, aga see ei olnud algusest peale nii iseenesestmõistetav, sellepärast et kolm aastat me pidime väga tugevalt võitlema, et neid õigusakte selliselt läbi suruda. ka komisjon ei olnud alati äh, samal meelel ja selle parlamendi parempoolsem tiib pidi nii mõnegi asja alla neelama, aga meil õnnestus siiski oma seisukohad äh, läbi suruda. ma saavutasin oma eesmärgi oma meeskonna abil. selle eesmärgi üle naerdi käesoleva mandaadi aja alguses. ma ütlesin alguses, et ma soovin sellise õiguse väljaarendamist aga ei tohi lubada seda, et mõne liikmesriigi õigus äh, saab kuidagi õõnestatud. Öeldi, et me soovime täielikku harmoneerimist ja siis ei ole see kõik omavahel kooskõlas ja teostatav, aga me siiski saavutasime selle. me täname ka koostööd äh, volinikuga, teatud valdkondades õnnestus meil läbi suruda miinimumharmoneerimine nii et seal, kus juba õigusaktid kehtivad, äh, saavad need edasi kehtida. populistid oleksid olnud õnnelikud, kui me oleksime teinud äh, teisiti, see oleks olnud vesi nende veskile. ma olen väga uhke selle üle, mis me oleme saavutanud. me oleme nüüd äh, rahvusvaheline näide innovatiivsest tarbijakaitsest. suur tänu järgmisena saab sõna härra Aksel Foss. tänan, juhataja, proua volinik, austatud kaasraportöör proua Kepard, kõigepealt komisjonile suur tänu selle edumeelse ettepaneku eest, mis te tegite selles uues valdkonnas ja kaasraportöörile proua Gebhardile suur tänu selle intensiivse koostöö eest vaieldes jõudsime me hea tulemuseni. proua Gebhardt äh, edendas äh, tarbijakaitset ja mina oma juriidilise taustaga olin huvitatud digitaalsest lepinguõigusest, nii et äh, me täiendasime teineteist hästi ja jõudsime mõistliku ja hea tulemuseni. meil kulus küll väga kaua aega selleks, aga tuli üle saada mõningatest probleemidest, näiteks äh, see, et äh, kuidas äh, andmekaitse ja autoriõigusega ümber käia ja samuti oli pikk arutelu sellel teemal, kuidas me peaksime reguleerima arukaid tooteid ja kaupu läbirääkimistel nõukoguga selgus, et äh, ka Pascal Arimoo raportis kaupade müügilepingute kohta leiavad need arukad toodete käsitlemist. meil äh, õnnestus üldiselt äh, saavutada täielik harmoneerimine. me ei soovinud, et oleksid mingid lüngad arukate toodete vallas aga see tõi kaasa selle, et mõlema õigusakti juriidilised äh, mõjud peavad olema äh, sarnased, sõltumata sellest siis, kas ma ostan äh, toote otse, tellin selle internetist või laen selle alla. ja siis läks natukene keeruliseks meil küll ühisele seisukohale jõuda, aga ma arvan, et digitaalse sisu jaoks me saime siiski hea aluse nüüd ühtsel turul minimaalsest harmoneerimisest kuni täisharmoneerimiseni erinevate tähtaegadega. mis puudutab veel nüüd nõukogu panust, siis ma loodan, et äh, tulevikus tuleb ka nende poolt äh, positiivsele ühtse turu arengule digitaalses valdkonnas äh, toetust ja ei saa lubada seda, et liikmesriigid siin lähtuvad ainult oma seadusandlusest ja sellest, et äh, seda ei tohi mingil juhul äh, rikkuda. meil on vaja just digitaalses valdkonnas üle-euroopalist äh, täielikku harmoneerimist. me räägime siin täna direktiivist, mis tagab, et digitaalse sisu üleandmine vastab kogu Euroopa Liidus lepingu õigusele. Euroopa Liidul on direktiiv aastast tuhat üheksakümmend üheksakümmend üheksa, mis näeb ette miinimumeeskirjad aga üldiselt on olnud äh, palju õiguskindlust, mis on õõnestanud tarbijate usku piiriülesesse kaubandusse, me tahame nüüd äh, selle puudujäägi kaotada niimoodi, et äh, tarbijal ei oleks vahet, kas ta tellib digiteenuseid oma koduriigis või mõnes teises liikmesriigis ja harmoneerimisega loome me ka õiguskindluse. me teeme siin olulise sammu edasi ja liigume hästi edasi digivaldkonnas. suur tänu. järgmisena härra Arimo, palun. juhataja, austatud volinik, jätkan sealt, kus proua Evelin Gebhardt ütles et äh, pärast äh, pikka pingutamist me tõesti sünnitasime kaksikud, no ma ise küll ei saa sünnitamist hästi ette kujutada mehena, aga kaksikute kasvatamine, eriti just esimestel kuudel, on tõesti väga raske. meie nüüd oleme need äh, kaks kaksikdirektiivi tõesti siin siiski sünnitanud. me soovime, et äh, kehtiksid äh, tarbijatele samad kaitsed, sõltumata sellest, kas miski osteti äh, otse või internetist ja samuti sõltumata äh, sellest, kas on tegemist äh, digitaalse sisu või digitaalse kaubaga ja nutitelefonilaadsetes toodetes äh, tuleb mängu ka see, et seal on nii riistvara kui ka tarkvara, osa tarkvara eelinstalleeritud, osa mitte me soovisime, et oleksid sidusad äh, garantii eeskirjad, mis on rakendatavad klassikaliste kaupade suhtes, mis ei ole digitaalsed, kui ka näiteks äh, muusika edastamise rakenduste osas. kui on äh, tegemist ostetud kaubaga ja näiteks videote edastamise rakendus läheb katki, siis peab olema selge, mida peab tegema kaupleja, millised õigused on tarbijad nüüd äh, kehtib äh, see, et kui äh, tarbija ostab klassikalise toote ja kehtivad garantiid, siis nüüd sarnased garantiid rakenduvad ka digitaalses valdkonnas. kõikidel kaupadel ja digitaalsele sisule on kaks aastat garantiiaeg ja selle aja jooksul tuleb tarbijal kauplejalt äh, nõuda hinnaalandust, lepingu lõpetamist, äh, parandamist, äh, asendamist ja mis puudutab kaupu, siis viisime sisse mõned uuendused. esile tuleb tõsta järgmist. kõigepealt tarbija ei pea enam kuue kuu jooksul pärast ostu tõestama, et kaup oli defektne vaid ühe aasta jooksul ja osadel liikmesriikidel on võimalik seda pikendada ka kahele aastale. teiseks, tarbijatel on nüüd äh, lihtsam lõpetada ostuleping kui äh, pärast esimest parandamist või asendamist viga kordub, siis on tarbijal võimalik leping kohe katkestada ja oma raha tagasi saada ja kolmandaks, äh, tootjad peavad ka rohkem äh, vastutama, kui nad tunnistavad, et nende kaup toimib äh, teatud äh, aja jooksul, aga see nii ei ole, siis on tarbijal automaatselt võimalik jõuda parandamist või asendamist, me anname tarbijatele seega äh, selged õigused ja jõustame need üle kogu Euroopa Liidu aga sellest lihtsustusest ei saa kasu mitte ainult tarbijad, vaid ka ettevõtjad, eriti just äh, VKE-d. Nad ei pea tulevikus enam äh, muretsema selle pärast, millist äh, õigust tuleb rakendada, kui nad müüvad teistesse Euroopa Liidu riikidesse, sellest saavad kasu just VKE-d, kellel ei ole eraldi oma juriidilist osakonda erinevate suurtest korporatsioonidest me anname nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele õiguskindluse ja tugevdame sellega oma digitaalset siseturgu ja piiriülest kaubandust. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes andsid äh, selle teksti koostamisse oma Ähm, panuse ja ma tänan äh, kõiki fraktsioone, kes olid äh, valmis tegema kompromisse. Äh, praegusel polariseerumise ajastul, kus osad kujutavad asju mustvalgena, on selline kompromisside tegemine fraktsioonide üleselt väga hea demokraatia näide. suur tänu ja komisjoni nimel saab sõna volinik Jourova, teil on sõna. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed, see on suur hetk minu jaoks, sellepärast Äh, pikka aega hakkab lähenema õigusloomeline protsess, mis puudutab kahte suure lisandväärtusega ettepanekut äh, kodanike ja ettevõtjate jaoks. ma ei ole kaksikute osas päris kindel. ma räägiksin kahest õest. üks õde on see natuke, on kaasaegne ja teine on muutunud järjest paksemaks ja paksemaks, sest on end-, ta on ära söönud ka internetivälise kaubanduse ja tema tõttu ei ole sellega olnud li-, protsessiga lihtne olnud edasi liikuda. kuid tänu väga heale koostööle kaasseadusandjate vahel ja eriline tänu prouale, proua Gebhardile, härra Fossile, härra Harimontile, me nägime siin küll dramaatilisi hetki, äh, oli ka